vastavalt äh, päevakorrale läheme edasi aruteluga kuue resolutsiooni eelnõu kohta. Äh, see puudut-, nad puudutavad äh, Süüriat ja Muhamed al-Hassani juhtumit. esmalt sõna resolutsioonide autoritel. kõigepealt proua Franziska Brandner, kaks minutit tänan võimaluse eest sõna võtta. ma tahan teile tutvustada härra Muhamed Al-Hassani juhtumit, kes on kinni peetud, sest ta kaiti, kaitses inimõigusi ja oma kaasmaalaste puhul Süürias. ta etendas olulist rolli, sest ta eh, jälgis kõiki kohtuprotsess riikliku julgeoleku ülemkohtus ning äh, oli seotud ka kinnipidamistingimuste jälgimisega Siiris. nüüd on ta ise kinni peetud ja vangistuses. Äh, me pöördume Süüria poole üleskutsega täita võetud kohustusi ning kinni pidama äh, kodanike poliitiliste õiguste konventsioonist ja ÜRO piinamise vastases konventsioonis, millega ta on liitunud ja et ei kasutata inimõiguste kaitsjate vastu ja nende perekondade vastu repressioone. Äh, inimõiguste kaitsjate, ähm, rahukaitsjate äh, ja teiste suhtes. Euroopa Liit, meie, Rohelised ja EFA oleme teinud ettepaneku vastu võtta teekaart enne ähm, assotsiatsioonilepingu sõlmimist, kus tuuakse välja eesmärgid eh, inimõiguste vallas. Ehm, sellega kaasnevad tõsised rahvusvahelised eh, kohustused, millest riigid peavad kinni pidama ja see on ka Euroopa Liidu kohustus, et neid täidetakse ja assotsiatsioonileping on võimalus seda nõuda. me ootame edaspidiseid samme ja täname teid toetuse eest sellele resolutsioonile. De Keiser suur tänu ja proua Veronik Dekaiser. suur tänu, äh, palju mul aega on? kaks minutit jah, suur tänu, lugupeetud president, tuleb ütelda, et ma vahel äh, olen väga kurb ja natukene ei mõista olukorda. miks ma ei mõista olukorda? sellepärast, et äh, rahvusvahelist olukorda arvestades on Süüria viimastel, viimasel kahel aastal väga palju edasi liikunud, tal on liitunud Vahemere Liiduga ning on korduvalt olnud vahendajaks väga keerulistes rahvusvahelistes olukordades, nagu hiljuti noore prantslase kinnipidamisel Iraanis. ma pean ütlema omalt poolt, et see, et see lepe, millele alla kirjutatakse, see assotsiatsiooni lepe, see on väga positiivne omalt poolt jällegi nüüd aga sisemises plaanis me näeme, et ka siin on Süürias väga palju head juhtunud, nad on vastu võtnud terve hulga Iraagi põgenikke, nad hoolitsevad nende eest, kuid poliitiliste vabaduste, poliitilise pluralismi osas ei ole veel kõike saavutatud. korduvalt ja ma väga kahetsen seda on täheldada, et inimõiguste aktivistide tegevust takistatakse, neid vangistatakse ning viimaste aastate jooksul oleme me pidanud korduvalt sõna võtma, et poliitilised vangid vabastataks. kahel korral on meid ka edu saatnud. kuid sellest hoolimata on endiselt Süüria vanglates inimesi nagu Elbuni äh,, eh, Al-Hassani nüüd ja teisigi me oleme siin ja me soovime, et Süüria tuleks välja sellest isoleeritusest, kuhu ta on sattunud. me usume, et Süürial on mängida väga oluline roll rahvusvahelisel areenil ning eriti tagamaks rahu Lähis-Idas, kuid Süüria enda maine on kahjustatud ning väga oluline on, et nad tagaksid poliitilise pluralismi ning inimõigused ning vabastaksid poliitilised vangid. Nad peaksid kinni pidama ka piinamisvastasest konventsioonist. see on Süüria enda huvides ning see on rahu huvides kogu maailmas ning eelkõige rahu huvides Lähis-Idas, aitäh! suur tänu! sõna proua Renate Veberil kaheks minutiks. Muhammad al-Hassani is another human Äh, Mohammed Al-Hasani on veel üks inimõiguste kaitsja, kelle Süüria ametivõimed on meelevaldselt kinni pidanud. Te veel kord üks Süüria poliitiline vang, kelle ainuke süüs oli äh, kaitsta nende isikute õigusi, kes soovisid osaleda poliitilises tegevuses äh, ja kes nõudsid õigust õiglasel kohtupidamisel. rohkem kui viie aasta jooksul tal keelati reisimine tema kontoris sidevahendid ja, ja email'e tulid pidevalt Süüria julgeoleku äh, jõudude kontrolli all. pärast nädalat kestnud kimbutamist ja karistamist, pärast seda, kui ta oli jälginud Süüria riikliku julgeoleku ülemkohtu protsesse, arreteeriti ta julgeolekujõudude poolt ja talle esitati süüdistus mitmes kriminaalkuriteos, äh, kõik olid seotud tema sõnavabaduse õigusega ja kui me räägime meelevaldsest kinnipidamisest, siis me ei tohi unustada ka härra Anvar Albonit, kes on väljapaistev inimõiguste eest võitleja, kellele mõisteti kaheteistaastane vanglakaristus, eh, kuna ta osales ÜRO vastavas töörühmas eh, meelevaldse kinnipidamise uurimiseks ja väljendas oma poliitilisi vaateid. Eh, Süüria valitsus peab vabastama härra Al-Hassasi, Al-Abuni ja teised poliitilised vangid viivitamatult tingimusteta ja tagama nende füüsilise ja vaimse äh, terviklikkuse. Süüria ametivõimud peavad tegema lõpu kõikvõimalikul Süüria inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna aktivistide kimbutamisele kooskõlas äh, ÜRO deklaratsiooniga äh, üheksakümmend kaheksa inimõiguste kaitsjate kohta suur tänu ja sõna nüüd üheks minutiks härra Tannokile. Süürial Lähis-Idas on väga oluline roll äh, Iraani vastu, toetab Iraani terroriste. ja Süüria on kombeks ka Liibanonis mässu ässitada ja peab ennast suveräänseks ja selles mõjusfääri kuuluvaks äh,. Süüria on sekulaarne riik äh, ja siin on veel jäljed Baati parteist, mis on ka Iraagis ja kuigi naiste õigused on edenenud, jääb see äh, üheparteiliseks diktatuuriks. Muhamed al-Hassani kinnipidamine on murettekitav, sest tegemist on inimõiguste kaitsega ja kui äh, Süüria tõesti soovib Äh, oma kohustust kinni pidama, ta peab ta viivitamatult vaba, vabastama härra Hassani ja lõpetama taoliste inimõiguste kaitsjate ähm, kimbutamise ning tagakiusamise. aitäh, järgmine kõneleja kaheks minutiks, proua Korhola. arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että rohken-. president, mul on hea meel, et meil on julgust arutada seda juhtumit mis puudutab Süüriat, kuna me oleme jõudnud Euroopa Liidu ja Süüria vahelise lepingu sõlmimise lõppfaasi ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit peaks pöörama tähelepanu ka teistele aspektidele lisaks majandusaspektidele. nagu meile juba räägiti, härra Muhanad al-Hassan äh, heideti vangi ilma õiglase kohtumõistmisega, teda süüdistati rahvustunde nõrgestamises ja selline juhtum ei ole meil arutlusel esimest korda. tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal me arutasime Kamal Wani juhtumit, kes on siiani vangistuses Süürial on veel väga palju veel ära teha, eh, kuni inimõiguste olukord muutub paremaks. on kurb, et Euroopa Liidus meil puudub julgus nõudmiste esitamiseks Süüriale teatud rahvusvahelistest normidest kinnipidamiseks, enne kui me kirjutame alla Euroopa Liidu Süüria assotsiatsiooni lepingule äh, Ähm, inimõigused maailmas ei moodusta mingeid üksikuid saarekesi, äh, need on põhikangaks, mis seovad kõik teised aspektid ja kui me suleme silmad ühe maailma nurgakese ees, mõjutab see maailma teisi piirkondi. me peame tegutsema selle nimel, et kõik saaksid elada inimväärset elu. suur tänu, järgmine kõneleja üheks minutiks üks minut kolmkümmend sekundit, eh, proua Keerinkäte Otenberg. suur tänu. suur tänu, president eh, Muhamed al-Hassani on eh, Süüria üks juhtivaid inimõiguste kaitsja, teda vahistati juulikuus suletud ukse taga toimus ka protsess ning teda süüdistati nõrge, mm, rahvustunne nõrgestamises ja valeuudiste levitamises äh, talle, mm, e, tal ei lubatud riigist lahtuda. Ähm, ja äh, Human Rights Watch ütles, et äh, kohtupidamine ei ole olnud äh, piisavalt hea ähm, Süüria ametivõimudel tuleks paluda, et nad austaksid ÜRO piinamisvastast konventsiooni võttes arvesse selle riigi ja Euroopa vahelisi sidemeid ja seda olulist rolli, mida Süüria mängib stabiilsuse toomisel kes-, Lähis-Itta, olen ma veendunud, et äh, Süüria suudab edu saavutada selles vallas ning seeläbi parandada demokraatia taset kogu selles piirkonnas. suur tänu, sõna nüüd üheks minutiks härra Obermeieril. Herr Präsident, im Kern liegt dieser Entschließungsantrag völlig richtig, denn es ist natürlich unsere Pflicht, suur aitäh! see resolutsioon on igati õigustatud, sest et on täiesti ilmselge, et äh, selles osas, mis puudutab perekonnakaitset, siis härra äh, Hassani puhul on rikutud äh, neid sätteid. lepingus on selle kohta ka omad sätted. me teame väga hästi, mida see tähendab Euroopa Liidus, kui inimõigusi tallatakse jalge alla. me oleme näinud, mida ju kommunistlik süsteem äh, korda saatis Euroopas. me ei tohi mingil juhul pilku kõrvale pöörata. seetõttu, et äh, ju ka Süüria naaberriigis, ju Türgis äh, tihtilugu eiratakse inimõigusi. Türgi on aga kandidaatriik, mis puudutab õigusemõistmist ning karistuste täidesaatmist, siis äh, seal riigis on veel puudujääge. isegi kui on äh, sõltumatud komisjone, kus öeldakse, äh, kus on jõutud teistele järeldustele. jah, suur tänu ja nüüd tundub, et on sõnavõtud ka ühel pool, kuid härra Possel soovib veel sõna, palun. jah, suur tänu muidugi mõista, me peame omama väga selget kriitilist olukorda inimõigustest Süürias. tegemist on diktatuuriga, politseiriigiga ning härra Hassani tuleb vabastada, kuid me ei tohi unustada, et president Assad on oma riiki avamas praegu. ja tema isa juba tegelikult oli lihtsustanud kristlaste ja moslemite kooselu. Süürias võivad, on öeldud, et kristlased on turvalisemas olukorras kui Iraagis, kus ometigi ka läänejõud neid toetavad, nii et eh, me peame vaatama ikkagi, mis Süürias toimub, me peame küll inimõiguste rikkumised hukka mõistma, kuid toetama samas Süüriat eh, riigi avamisele. nii et me peame olema kriitilised, kuid ausad. aitäh! ja nüüd annaksin sõna jällegi proua Kuunevale, palun. suur aitäh, president, komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret seoses olukorraga eh, inimõiguste vallas Süürias. meie hinnang on, et olukord on halvemaks muutunud viimastel kuudel Äh, on leidnud aset rohkem äh, meelevaldseid äh, kinnipidamisi inimõiguste kaitsjate puhul ning ka reisikeelde. härra Al-Hassani kahekümne kaheksandal augustil vahistati, ta on Süüria teada-tuntud inimõiguste organisatsiooni president ähm, äh, ja tema juhtum on viimane näide. Äh, härra Al-Hassani on äh, inimõiguste kaitsja ning võib kahtlustada, et tema vahistamine oli poliitiliselt motiveeritud. Euroopa Liit on juba väljendanud oma muret Süüria ametivõimudele. Süüria peab kinni pidama rahvusvahelistest kohustustest, eriti just, mis puudutab inimõiguste ülddeklaratsiooni konventsiooni ning tsiviil- ja poliitiliste õiguste pakti, eh, millega Süüria on liitunud. Eh, komisjon eh, läbi delegatsiooni ning koostöös Süürias, Damaskuses liikmesriikide esindustega räägib sellel teemal. loomulikult me peame tegema kõik selleks, et kaitsta inimõiguste kaitsjaid ning tagama selle, et julgeoleku ülemkohtus oleks kohtupidamine aus. me peame kasutama selleks erinevaid instrumente, nagu näiteks eh, eelarverida, mis puudutab eh, inimõiguste kaitse instrumenti. perekondi tuleb rohkem toetada, aga eh, sellegipoolest ei ole need tegevused piisavad. me leiame, et Euroopa Liit saaks rohkem ära teha Süüria suunal, kui assotsiatsioonilepe allkirjastatakse. mul on hea meel selle üle, et Eh, lähinädalatel mõeldakse allkirjastamise peale. ja selle leppega saame me luua regulaarse dialoogi selleks, et rääkida nendel teemadel ning et saavutada paremaid tulemusi, aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik!